kirja. tuleme nüüd selle nädala kod-, päevakorra juurde. esimeste konverents vastavalt artiklile sada üheksakümmend neli kodukorras see päevakord võeti juba esimesel konverentsil vastu ja selle kohta on võimalik teha muudatusi. tänase kohta mingeid muudatusettepanekuid pole. suur tänu, härra president, ma palusin sõna kahel põhjusel kõigepealt ähm, äh, vastavalt kodukorra artiklile sada kuuskümmend kolm, mis puudutab üheminutilisi kõnesid. ma palusin äh, sõna üheminutilistel kõnede seas seoses äh, Saksamaa-poolsete sõjareparatsioonidega ja hüvitustega, mis tuleb maksta Saksa okupatsiooni ajal hukatute inimeste perekondadele, kuid see palve äh, lükati tagasi, sellepärast et väidetavalt ei olnud piisavalt aega selleks, et äh, mina ka sõna saaksin. aga esimest korda, härra president, näen ma üldse, et tänasel esmaspäevasel päeval ei olegi meil üldse ette nähtud üheminutilisi kõnesid ja need on liigutatud neljapäevale, kus meil on ainult öö, äh, kaks tundi üldse istungi aega. härra president, kui me oleks äh, sellest asjast saanud rääkida täna kell üheksateist null null, siis oleks meil olnud võimalus vähemalt kella kahekümne kahe, kahekümne kolmeni asju arutada. sellepärast, et iga kord ei saa me lasta ju ennast aja poolt niimoodi survestada ma paluksin äh, teil tõsta see punkt siiski päevakorda täna. aitäh, saime aru, mis on teie mure. kõigepealt äh, sellised muudatused äh, tuleb esitada enne kella nelja täna, nii on see kodukorras kirjas, aga kuna te olete selle koja uus liige, siis nüüd lihtsalt ütlen, et jah, seekord on nagu on järgmine kord pidage reeglist kinni. üheminutiliste sõnavõttude edasilükkamine ei tulenenud mitte sisulistest põhjustest, vaid formaalsetest põhjustest, meil toimuvad täna kuulamised selleks, et kaks voliniku kandidaati ära kuulata, just sellepärast esimeste konverents erandkorras lükkas eh, üheminutilised sõnavõtud edasi, sellepärast et eh, meil ei ole eh, piisavalt taristut muidu selleks, et läbi viia kuulamisi, kui me soovime veel sellel nädalal komisjoni kolleegiumi üle hääletada, nii et tõesti, tegemist ei ole mitte mingite sisuliste põhjustega, vaid korralduslikega. proua von Storch, palun. aitäh lihtsalt lühidalt tahan välja tuua ühe vea, mis on päevakorras kirjas vähemalt saksakeelses tõlkes, seal on kolmapäeval kell kaksteist kirjas, et valitakse Euroopa Komisjoni, tegemist on ilmselge va-, veaga ja tahan kontrollida, et teie kontrolliksite, kas mujal on ka seal kirjas, sellepärast et Euroopa Liidu aluslepingus on kirjas, et riiklikud äh, valitsused valivad oma esindajad ja parlament võib seda ainult kinnitada ja kõik kakskümmend kaheksa tuleb korraga ära kinnitada. nii et me, sellepärast meie ei vali mitte mingeid volinikke ja palun see viga ära parandada päevakorras. jah, äh, tegemist on väga huvitava tõlgendusega artikkel sada kaheksakümmend, sada kaheksateist kodukorras näeb ette, et Euroopa Parlament valib komisjoni kolleegiumi, palun austatud härra president ma olen uus saadik ja ma tean, et kella neljaks tuleb äh, see protest esitada, ma kella üheteistkümnest saati üritasin teile helistada, aga mitte keegi ei tõstnud toru. ja tõesti, härra president, see küsimus, mida ma tahan tõstatada, on kiireloomuline. mul oli ettepanek, et me arutaksime seda küsimust ka kiireloomulise küsimusega ja et me räägiksime siin seda ka, kui Türgi okupatsioonist Küprosel räägime tõesti, täna on meil jälle tulnud teateid selle kohta, et Türgi laevad on äh, Kreeka territoriaalvetesse tunginud, tõesti, see on kiireloomuline küsimus ja täiskogu peab seda arutama. tegemist on ülitähtsa küsimusega selleks, et äh, säilitada rahu Euroopas. jah, sain sellest väga hästi aru, aga see ei puuduta üldse kodukorda, mul on väga kahju, et te mind täna telefonitsi kätte ei saanud, tahtsin teile öelda, et siin kojas äh, on meil päris korralik informatsioonialane taristu, aasta välja töötatud, võite meile ka alati e-kirjad saata ja selgitan teile, kuidas seda täpselt teha. nüüd tuleme teisipäeva juurde, soovite veel siiski rääkida esmaspäevast, esmaspäevast, tänasest päevast? kas te soovite rääkida tänasest päevast või mõnest teisest päevast? härra Artüi, me räägime praegu esmaspäevast esmaspäevasest päevakorrast. härra Artüi, kas te tahate sõna võtta esmaspäeva kohta või mõne teise päeva kohta, teisipäeva kohta, hea küll. no lähemegi siis teisipäeva juurde, nii et palun, härra Artüi. mikrofon, palun. austatud härra president, fraktsiooni esimeeste konverents näeb ette eelarve arutelu kaks, äh, kõigepealt kahe tuhande viieteistkümnenda aasta mm, eelarve arutelu ja siis äh, paranduseelarve number kaks aastast kaks tuhat neliteist pärast seda. aga kõik äh, eelarvekomisjoni koordinaatorid on minuga nõus, kui ma palun muuta ära see järjekord aruteludes me tahaksime seda, et kõigepealt me räägime kahe tuhande neljateistkümnenda aasta paranduseelarvest ja alles siis räägime me kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarveprojektist arvestades äh, seda, et ähm, see kolmesaja miljardi suurune finantseeringute pakett, mille on välja pakkunud härra Juncker, on eelarve arutelude keskmes äh, ja arvestades seda, et kõige suurem probleem meil on praegu olnud aastate jooksul välja maksmata kulukohustustega, oleme me jõudnud sellisesse olukorda, kus pidevalt tõuseb väljamaksvate kulukohustuste hulk, viis miljardit kaks tuhat kümme, seitseteist miljardit kaks tuhat kaksteist, kakskümmend kolm miljardit kaks tuhat kolmteist ja võib-olla kolmkümmend miljardit juba kahe tuhande neljateistkümnenda aasta lõpuks see on võlakoorem, mis muudkui kasvab ja kasvab ja me ei saa seada küsimärgi alla Euroopa öö, äh, öö, kuvandit, kui me seda probleemi jätamegi lahendamata. nii et me tahame sellepärast rääkida paranduseelarvest kaks tuhande nel-, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal kõigepealt. eesmärgiks on, et see paranduseelarve stabiliseerib seda võlakoormat eelmisel neljapäeval me leppisime koordinaatoritega selles kokku, et kõigepealt tuleb rääkida paranduseelarvest, eelarvest ja siis äh, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarvest ja sellepärast ma paluksingi teile teisipäeval arutelu jooksul ja kolmapäeval hääletuse jooksul kõigepealt rääkida kahe tuhande neljateistkümnenda aasta paranduseelarvest ja siis kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarvest. aitäh, härra Artui, kui fraktsioonid on sellega nõus, siis tegelikult on see juba vastu võetud, sellepärast et esimesel konverentsil me jõudsime kokkuleppele selles osas, et kahe 2000... tuhande Äh, kahe neljateistkümnenda aasta teine paranduseelarve vaadatakse kõigepealt läbi ja alles pärast seda hakatakse rääkima kahe tuhande viieteistkümnenda aasta üldeelarvest. nii et tegelikult teie soov on juba täidetud. ja olen väga tänulik selle eest, et te ütlesite ka, kuidas on tegelik olukord. Teie eelkäija äh, eelarvekomisjoni esimees ja mina eelmistel aastatel ikka ja jälle pidime ühte ja sama asja mitmeid kordi selle koja ees ette kandma. kas teil on teisipäeva kohta veel sõnavõtusoove? ei ole? siis läheme kolmapäeva juurde. ECR fraktsioon on esitanud taotluse, et komisjoni asepresident ja kõrge esindaja võtaks sõna asja Biibi surmanuhtluse kohta ja see lisatakse kolmanda punktina päevakorda ja toimuks ainult arutelu ilma resolutsioonide. härra Van Dalen, palun. aitäh, härra president. ma ei räägi mitte ainult oma fraktsiooni nimel, vaid ka selle parlamendi töörühma aseesimehena, kus me räägime usuvabadusest me oleme juba alati öelnud, et äh, Pakistani seadusandlus ei ole äh, kooskõlas rahvusvaheliste standarditega, nimelt Pakistanis on võimalik inimesi surma mõista, kui nad ähm, prohvetit solvavad ja kõige äh, kõrgemaks karistuseks on surmanuhtlus ja pool aastat tagasi määratigi Siia Piibile surmanuhtlus seda küsimust äh, tõstatasime me selgelt ka äh, suvel välja, kuid kahjuks eelmise neljapäeval Lahori kohus äh, kinnitas proua Biibi surmanuhtlust ning nüüd tuleb meil tõesti kõik endast olenev anda selleks, et seda surmanuhtlust täide ei viidaks ja et me saaksime ära kaotada ka kogu sealse seadusandluse, mis puudutab äh, usuvabaduse piiramist ja just sellepärast soovime ka seda ühist arutelu. Für den Antrag möchte Frau Abgeordnete pro-, äh, kolleeg Berg soovib selle taotluse poolt sõna võtta suur tänu, härra president, kuue NGL fraktsioon on väga mures Asia Bibi äh, juhtumi pärast ja tema, e-, e-, tema pärast, aga me oleme üldse mures surmanuhtluste pärast. seitsesada kaheksakümmend seitse inimest mõisteti kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal surma ja tuhat üheksasada seitsekümmend kaheksa surmanuhtlust viidi täide, kakskümmend kolm tuhat kolmsada üheksakümmend kaks inimest ootab surmanuhtluse elluviimist. meie tahaksime, et täiskogus peetaks maha äh, laiem arutelu nendes küsimustes. aitäh, kas keegi soovib selle taotluse vastusõna võtta? vastu? ei, kas keegi soovib vastusõna võtta? siis hääletame selle taotluse üle, kes on poolt, et me paneme selle kolmapäeval kolmanda punktina päevakorda kõrge esindaja avalduste juurde. kes on vastu? erapooletu? see on vastu võetud. minul rohkem taotlusi kolmapäeva kohta pole, kas on neljapäeva kohta taotlusi? ei ole? neljapäeva kohta bitte sehr! vabandust äh, härra president ma ei saanud täpselt aru mis me nüüd päevakorda panime tehti üks ettepanek ühe fraktsiooni poolt ja vastupidine ettepanek teise fraktsiooni poolt hääletanud me ei hääletanud kas saaks üldse aru mis asja me nüüd hääletasime mis sinna päevakorda läheb? härra Van Daleni taotlus, seal oli kirjas, et proua Ashton kolmapäeval kolmanda punktina oma avaldustes räägiks sellest Asia Biibi surmanuhtlusest. see ta taotlus toetas proua Björg ja mitte keegi ei võtnud sõna selle taotluse vastu Frau Björk hat sich ausdrücklich proua Björg toetas seda taotlust, ma küsisin, kes toetab seda taotlust ja proua Björg võttis sõna. ta ütles, et me sooviksime laiapõhjalisemalt arutada seda küsimust ja rääkida isegi laiapõhjalisemalt kui lihtsalt äh, avaldus, kõrge esindaja avaldus, aga muide, kõrge esindaja avalduses midagi sügavama põhjalisemat ei olegi, nii et ma ei saagi aru, kuidas te soovite seda sügavapõhjaliselt arutada Eh, eh, vabandust, härra president, ma olen siin kojas uus. ma tahaksin, et selle asemel, et me rääkisime, räägiksime ühest konkreetsest juhtumist äh, kõrge esindajaga, räägiksime me üldisemalt äh, surmanuhtlusest, et me ei keskenduks ühele konkreetsele juhtumile, vaid äh, äh räägiksime sellest, et järjest rohkem ja rohkem surmanuhtlusi välja mm, antakse. hästi, ma sain ka nüüd paremini aru. ma sain teie sõnavõtust aru, et te sellegipoolest toetate härra von Daleni taotlust. olen valmis tunnistama, et Te ei toetanud siis järelikult seda äh, taotlust, vaid teil oli hoopis alternatiivne ettepanek, aga hääletusel mulle jäi siiski mulje, et enamus sellest kojast toetab härra Van Daleni taotlust, nii et sellepärast ütleksin, et äh, jätame meelde teie soovi, et me räägiksime laiapõhjalisemalt surmanõhtlusest, aga tuleb siiski siin ka ausalt tunnistada, et tegemist ei ole esimese korraga, kui me seda küsimust arutame, aga ma arvan, et härra Van Daleni taotlust toetas siiski enamus. kui te soovite, me võime siiski veel kord hääletada selle taotluse üle kolleeg, ärge nüüd siin ärrituge, see oli täpselt see, mida ma praegusel hetkel ütlesin. ärrituge, et alles siis, kui te olete tõlkes ka kõigest korralikult aru saanud kui te soovite, proua Björk, siis me võime ka teie taotluse üle hääletada, te soovite seda ja palun, laseme siis käia. nii et järgmine taotlus, alternatiivne ettepanek, et me ei räägiks üksikjuhtumist, vaid et meil oleks üldine arutelu surmanuhtluse üle. kes toetab proua Björgi ettepanekut, andke käega märku. kes on selle vastu? kes jääb erapooletuks? tagasi lükatud. edasi härra Van Daleni taotlus, nüüd hääletame veel kord selle üle. kes toetab härra Van Daleni ettepanekut, andke palun käega märku. kes on selle vastu? kes on erapooletu? ilmselgelt toetab enamus seda taotlust. nüüd veel pro forma küsimus neljapäeva kohta on teil midagi ei ole, siis tuleme komisjoni avalduse juurde, mis puudutab Euroopa tasandil üleujutuste vastast paremat võitlust ja sõna saab volinik Borg, palun. tänan president ja komisjon ja voliniku Georgieva nimel.